Pan prezident. So good afternoon everybody. tere päevast kõikidele. alustame pärastlõunase istungiga. kõigepealt on vaja heaks kiita eilse istungi protokoll. kas kellelgi on vastuväiteid? ei näe. seega protokoll on vastu võetud. olen saanud ALDE fraktsioonilt taotluse määrata härra Kent Johanson Euroopa Liidu Horvaatia ühis-